Herr Präsident! So. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. istung on jällegi alanud. eilse istungi öö, äh, protokoll ja vastu võetud öö, äh, aktid on teile kätte saadud, kas teil on sinna muutusi ette panna, ei ole? kas kellelgi oli mõni ettepanek? ei, siis on protokoll vastu võetud. järgmisena inimõiguste, demokraatia ja õigusriike, õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamine. kodukorra artikkel sada kakskümmend kaks järgi. esimene punkt on Gilad Šaliti juhtum. ja kõigepealt saab sõna kolleeg Bel-, Belder, äh, kaks minutit voorzitter rond acht uur. suur tänu president umbes kell kaheksa täna hommikul siin parlamendis külastasin ma Gilad Šaliti veebilehekülge. seal jäi mu silma üks haletsusväärne asjaolu. ta on vangis istunud juba tuhat kolmsada viiskümmend viis päeva ja oodanud vabastamist. ta on olnud kogu see aeg eraldatud oma vanematest ja vennast jõe eest. seal veebileheküljel äh, tsiteeriti ka Jeremiase äh, raamatut piiblist. Äh, kus öeldakse, et kätte makstakse lastele ja öeldakse, et me võime usaldada Iisraeli jumalat, kui see inimene vabaks saab. president, täna räägime me Gilad Shaidi juhtumist. eile pärastlõunal toimunud erakorralisel koosolekul ütlesime me Noam Shalitile, et tema poja vabastamine on ka meie mure. seega ma loodan, et tänane arutelu ja resolutsioon saadavad selge signaali, millele äh, reageerib ka Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja. eile rääkisin ma isiklikult proua Ashtoniga. kus ma ka ütlesin, et Shahidi küsimus on ka meie probleem, seda ütlen ma ka teile, kolleegid. ma loodan teie peale äh, Euroopa võiks ükskord ometigi olukorda Lähis-Idas muuta. me palvetame jätkuvalt äh, Gilad Shalidi ja tema pere eest ja meie unistuseks on, et äh, see vang vabastataks. suur tänu. suur tänu, härra Pelder. proua Riis, kaks minutit. austatud härra president, Gilad Shalit oli üheksateist aastat teatane, kui ta äh, Iisraeli poole peal, Iisraeli kibutsist rööviti oma sõjaväeosast ja nüüd neli aastat elab ta öö, äh, koopas, keegi teda külastada ei saa, ei arsta, advokaat, ta ei saa ei kirju, Genfi konventsioon ei kehti Gilati jaoks. ja solda-, äh, sõdur Shalit oli oma sõjaväeteenistuses nii nagu kõik teised Iisraeli noored ja ta on äh, Äh, uje noormees, ta noormees, kes armastas matemaatikat ja jalgpalli ja ja kes oleks tagasi pöördunud tsiviilellu, kui ta nüüd ei peaks elama neli aastat juba selles koopas eraldatuna kogu maailmast. Äh, härra volinik, täna ma ei tahaks rääkida poliitikast, ma räägin Lähis-Idast konfliktist äh, Äh, vangidest. meie parlament on ühel meelel ja palub teid aidata ühel noorel mehel koju tagasi pöörduda, ühel noorel iisraellasel, prantslasel, äh, Euroopa kodanikul ja seetõttu me koos teiste resolutsiooni autoritega kirjutasime öö, äh, mm, kirjutasime kõrgele öö, välispoliitika esindajale proua Ashtonile ja palusime, et ta läheks Gazasse, Iisraeli, kui ta järgmisel kolmapäeval sinna läheb, et ta räägiks ja kasutaks kõiki võimalusi selleks, et vabastatakse Gilad Shalit ja ja tänase meie resolutsiooniga anname me te temale mandaadi viiesaja tuhande Euroopa kodaniku poolt, keda me siin esindame. suur tänu, proua Riis. järgmisena härra De Rosa, poolteist minutit Uh, uh, uh, suur tänu, härra president! ma tervitan seda par-, ühis-, ühist resolutsiooni vabastamaks Gilad Shalit, kes on Hamasi sõjalise liiva poolt vangistatud juba kahe tuhande kuuendast aastast alates. ma nõustun Gilati isaga, kes ütleb, et tegemist on humanitaar, mitte poliitilise küsimusega praegustes poliitilistes aruteludes ei tohi me silmast, silmist kaotada ei Palestiina ega Iisraeli perede äh, äh, kannatusi. Genfi konventsiooni peavad mõlemad pooled austama. on vastuvõetamatu, et Gilad Sharidil ei ole äh, sõjavangi õigusi äh,, kuigi ka Goldstoni raport ütleb, et tal on selleks õigus äh,. ta perel ei ole ei tema füüsilise ega vaimse tervise kohta mingeid äh, äh andmeid üle tuhande äh, palestiinlase hoitakse samuti vastuolus äh, Genfi konventsiooniga äh, Iisraeli vangad, vanglas, tuhat viissada nendest määramat-, on määratuks ajaks vangistatud, nelikümmend neli nendest on lapsed. jällegi, Goldstone'i raporti kohaselt on selline vangistamine rahvusvahelise õiguse vastane. ma tõstatan selle küsimusega Jordaanias Euromedi assambleel sellel nädalavahetusel, ma palun, et proua Ashton pöörduks Iisraeli ja Palestiina võimude poole, ka Gaza võimude poole, vabastat-, vabastamaks Palestiina lapsed, PLO äh, liikmed ja äh, Gilad Shalit, et nad saaksid oma perede juurde ta-, naasta, suur tänu. suur tänu, järgmisena härra Tänak, üks minut. president Gilad, seersant Gilad Shalit on džihaadi fanaatikute poolt vangis, vangis hoitud juba üle kolme aasta Äh, tegemist on sõjavangiga. kuigi Iisraeli arvates on tegemist inimrööviga, aga vaatamata tema õiguslikule staatusele peetakse teda endiselt äh, vangis Gaza sektoris ilma, et tal oleks juurdepää-, äh, et, et nii, et on maailmast täiesti ära lõigatud. tema perel ei ole mingisugust infot tema olukorra kohta, välja arvatud Hamasi üks videokassett äh, ja kui rahvusvaheline üldsus olukorda tõsiselt võtab, siis ta peaks näitama, et me, äh, mõlemad osapooled peaksid austama vähemalt rahvusvahelist humanitaarõigust. meie nõuame rohkem, meie soovime, soovime selle inimese äh, kohest vasta-, äh, vabastamist ma ei äh, arva, et Hamas, kes soovib Iisraeli maamunalt pühkida, et seda organisatsiooni peaks äh, äh, toetama, aga kui me soovime, kui me mõtleme kunagi Hamasiga läbirääkimise peale, siis kõigepealt tuleb Shalit vabastada. suur tänu, järgmisena proua Essaja. tavaliselt, kui meie koda võtab vastu mingisuguse resolutsiooni, millel on natukene seost Lähis-Idaga, on väga keeruline ühisele meelele jõuda. antud juhul ei ole asi nii, tänu kolleegidele kes selle kallal töötasid. Gilad Shalidi küsimus on humanitaarprobleem ja meie resolutsioon rõhutab asjaolu, et pärast peaaegu neli aastat tagasi pantvangiks võtmiks on teda hoitud teadmata kohas kaasas ja tal ei ole mitte mingisuguseid õigusi vastu või vastu, mis on vastuolus humanitaarõigusega, kaasa arvatud Genfi konventsiooniga seetõttu nõuame me Gilad Šalidi kohest vabastamist. miinimumnõudeks on see, et äh, Šaidi vanemad ja äh, rahvusvaheline Punane Rist saaksid kontakti temaga. E, inimelu äh, väärtust ei saa mõõta. selle on aga nüüd oda-, odavaks muutnud Hamasi terrorismiorganisatsiooni tegevus. In-, see inimene tuleb kohe vabastada ja selle sõnumi peab Lady Ashton võt-, võtma kaasa oma külaskäigule Gaza sektorisse suur aitäh! järgmiseks härra Hadži Georgiev, kaks ja pool minutit. härra president, eile koos kolleegidega osalesin kohtumisel, kus äh, oli kohal ka Gilad Šariti isa ja ma arvan, et on võimatu äh, jääda liigutamatuks äh, selle perekonna tragöödiat nähes. seetõttu on meie seisukoht, et Iisraeli sõdur Gilad Shalit, kes rööviti kahekümne viiendal juunil kaks tuhat kuus, langeb sõjavangi äh, tingimuste alla äh, kolmanda Genfi konventsiooni järgi. seetõttu tuleks äh, teda kohelda humaanselt tal peab olema võimalus kontaktiks välismaailmaga, Punane Rist peaks äh, saama teda külastada ja tema perekond peaks saama informatsiooni äh, tema tingimuste kohta ja saaks, peaks saama teda ka külastada. me loodame, et Gilatšelit äh, vabastatakse, aga daamid ja härrad, vähendamata just minu poolt öeldud tähtsust, minu arust oleks meist apoliitiline uskuda, et seda situatsiooni peab vaatama eraldi sellest, et Iisraeli vanglatest on väga palju Palestiina vange ja ka see on humanitaarküsimus. me anname Gilad Šalitile ka valelootusi, kui me selle küsimuse üle ei mõtle. loomulikult äh, nõuame me seda, et Gilad Šalit vabastatakse, aga minu arvates annaks see valesid lootusi, kui keskenduksime ainult Gilad Šalitile ja usuksime, et seda ühepoolselt tehes suudame me ka midagi saavutada. asjaolu, et äh, no, tosinaid alla kuueteistaastaseid palestiinlasi on vangis, kas see ei ole humanitaarküsimus, loomulikult see seda on ja need asjad on omavahel seotud. siin mainitakse, et Gilad Svet äh, elab augus, seda ta tõesti teeb, aga Gaza piirkond on äh, samuti ju üks suur must auk. pool miljonit inimest, kes seal elavad, on, elavad põhimõtteliselt karistuse all. Äh, Iisraeli vanglates on tuhandeid äh, Palestiina vange ja paljud neist on alla kuueteistaastased alates aastast tuhat üheksasada kuuskümmend seitse on seitsesada viiskümmend tuhat palestiinlast olnud vahi all. nõuame Gilad Šaliti vabastamist, aga meist oleks naiivne uskuda, et seda on võimalik saavutada ilma seda sidumata kogu Palestiina olukorraga. lõpetuseks ütlen, et, et ainuke piirkond, kellel on äh, vangide minister, on Palestiina. tahaksime avaldada Gilatseti perekonnale solidaarsust ja loodame, et selle küsimusega suudetakse varsti toime tulla. suur aitäh! järgmiseks äh, proua Kill Nielsen, poolteist minutit. resolutsioon kapral Gilad Shaliti osas, mida me täna arutame, liitub väga mitmetele teistele resolutsioonidele, mis Euroopa Parlament varasemalt on vastu võtnud ja mis puudutavad inimõigusi äh, Lähis-Idas Gilad Salit, kes on vangistatud juba väga mitmeid päevi, eh, tuhat kolmsada viiskümmend viis päeva peab võimalikult kiiresti äh, äh, vaba, vabastatama. kolmeteistkümnendast märtsist kahe tuhande viiendast aastast Iisraelis vangis viibivad noored äh, palestiinlased tuleb vabastada äh, tuleb äh, raken-, äh, kohaldada rahvusvahelisi laste õiguste kaitsekonventsiooni nagu Abdallah, Abdallama Burat tuleb vabastada äh,. Äh, Domanuan Barguti äh, Palestiina seadusandliku kogu liige tuleb vabastada. Euroopa Liit peab nõudma seda, et austataks Lähis-Idas rahvusvahelise õi-, rahvusvahelist õigust äh, lahendus ei saa olla äh, vägivallas, nagu Dubais Hamasi ühe juhi äh, mõrvamine, mille me oleme hukka mõistnud, sellepärast et see muudab veel keerulisemaks Gilad Šaliti vabastamise saavutamise. aitäh, nüüd kuulame ära, ära fraktsioonide nimel kõnelejad, kõigepealt äh, äh proua Pasevsku, poolteist minutit teist korda viimase kahe nädala jooksul võtan äh, siin teie ees sõna Gilad Šaliti teemal. ma olen teadlik, et meie ühised pingutused on viinud selle ühise resolutsioonini. Äh, härra Šaliti juhtum näitab seda, millist huvi näitab Euroopa Liit üles äh, inimõiguste olukorra suhtes Gazas. Giladi õigused vastavalt Genfi konventsioonile ei peaks põhinema Iisraeli ja Palestiina vahelisel konfliktil Äh, tema isa on korduvalt öelnud, et tema ja tema perekond ei ole äh, poliitilised. Nad on otsustanud mitte täna siia olukorda sekkuda ja neid ei saa selles ka süüdistada. me tahaksime, et kõrvuti elaksid rahus ja turvatundes kaks sõbralikku riiki. nüüd juba kolm aastat oleme me pidanud läbirääkimisi tema vabastamise üle meil on väga vastuoluline äh, ettepanek äh, vahetada tuhat Palestiina vangi tema vabastamise vastu, aitäh. aitäh, järgmiseks äh, proua Senhalova, üks minut. suur aitäh, härra president, daamid ja härrad, kallid kolleegid. Gilad Šaliti juhtumist on saanud äh, Lähis-Ida olukorra sümbol nii inimesed, kes seal elavad, kui ka rahvusvaheline kogukond arvavad nii. Gilad eh, Shalit on keegi, on inimene, kelle saatust me oleme murelikult jälginud, samal ajal kui Lähis-Ida inimesed on selle lõputu konflikti ohvriks langenud silm silma, hammas hamba vastu. võib-olla on Giladi jaoks siiski lootust kõik rahvusvahelise õiguse normid eh, neid ei saa asendada äh, sellega, mida tihti inimesed nõuavad siin konfliktis, humaansust. vaatame, üritame äh, kaasa tunda nendele perekondadele, kes on siin kannatanud. mis äh, takistab inimesi vabastamast Gilatsoleeti ja neid inimesi, keda kohus ei ole vangi mõistnud. võtmeks saab siin kompromiss ja äh, Äh, tahe selle kompromissi eest välja astuda. palun tehke see esimene samm, suur aitäh. proua Auken, palun. suur tänu, proua president. see arutelu, mis meil täna on, aitab kaasa sellele, et me näeksime konkreetseid nimesid ja nägusid inimkannatuste taga äh, see on väga hea, et me oleme otsustanud koostada selle resolutsiooni Gilad Shaliti äh, kohta. ja me äh, mõtleme läbi selle ka kõigi teiste perekondade ja vangide äh, kannatustele ja ka palestiinlastele, kes elavad, kes on vangistuses. ja see on sama hirmus nende kõigi jaoks kui Gilad Šaliti ja tema perekonna jaoks. me oleme kõik ühel meelel, ütlemaks, et me peame tegelema selle probleemiga ja me ei pea mitte keskenduma ühele ainsale vangile, sellepärast et on tuhandeid inimesi, kes on selle konflikti ohvrid. väga tähtis on see, et me vaataksime ka, mis on selle konflikti põhjused. ja tuleb mõista seda, et kui me mitte midagi ei tee, kui me ei tegele mitte ainult Gazaga, vaid Palestiina okupeerimisega, nende kahe, kahe riigiga, siis ma arvan, et nende inimeste jaoks ei ole tulevikku. ma arvan, et et äh, see on parem vii-, parim viis, kuidas leida ühine lahendus ja ma loodan, et proua Ashton aitab kaasa sellele, et Euroopa Liit ei piirdu ainult sellega, et maksab, maksab ja maksab ja niimoodi äh, rahustab oma südametunnistust. suur tänu, proua Auken, äh, härra Bontes. austatud härra president, kahekümne viiendal juunil kahe tuhande kuuendal aastal äh, Äh, Iisraeli armee kapral Gilad Shalit äh, rööviti ja alates sellest ajast on ta Hamasi käes vangis ja Hamas on ta eraldanud täielikult muust maailmast ja isegi Punane Rist ei saa temaga mitte kohtuda. Gilad Shaliti juhtum näitab taaskord seda, et, et Iisrael ja Euroopa Liit on samas paadis, et islamistlikud jõud on pöördunud läänemaailma vastu ja me oleme selle ohvriks langenud. Iisraelis ja Euroopas loeb iga inimelu, aga islamiterrori jaoks praktiliselt ei ole inimelu tähendust. me peame arv, tõsi see on, et on tuhandeid palestiinlasi, kes on Iisraelis vangis, aga enamus nendest on mõrvarid ja terroristid. Tuleb teha kõike võimalikku selleks, et Gilad Shalit vabastatakse, aga Iisrael ei pea mitte selle saavutamiseks terroriste vabastama. ja ja me ei tohi toimida niimoodi, et soodustada ja tekitada veel, veel rohkem terrorismi ja oleks vastutustundetu kutsuda Iisraeli üles vangide vahetamisele. järgmine Hamasi vang võib olla pärit meie, ühest meie pealinnast ja Hamas peab maksma Gilad Shaliti vangistuse eest ja see hind peab olema nii kõrge ja peab olema piisavalt kõrge ma arvan, et me peame kohaldama radikaalseid meetmeid, keelduma viisadest, keelduma reisidest ja nii edasi. suur tänu, härra Pontes, järgmisena palun kolleeg Kela. suur tänu. see noor mees on olnud vangis peaaegu tuhat nelisada päeva ja, ja seda vastuolus igasugustele rahvusvahelistele normidele, ilma isegi rahvusvahelise ju-, äh, Punase Risti juurdepääsuta. seda juhtumit peab käsitlema puhtalt inimliku tragöödiana. julgustav on, et Euroopa Parlamendis on selles arutelus meile nii suur toetus ja tervitatav on ka Shaliti isa soe tervitamine siin eile inimelud ei tohiks olla läbirääkimiste küsimuseks. Hamasi huvideks, kui nad soovivad läbi tõesti saavutada midagi rahuprotsessis, peaks olema see, et nad vabastavad tingimusteta Khalid Shariti ja väldivad edasisi inimrööle. suur tänu! suur tänu, härra Kelam! järgmisena kolleeg Kats Marek. Su-, suur tänu, härra president! daamid ja härrad, resolutsioon, mida me täna arutame, ei ole poliitiline. me ei ürita siin lahendada Lähis-Ida konflikti, aga me soovime, et see süütu inimene saaks naasta oma pere juurde. ma äh, olen aru saanud, et äh, selles, see küsimus on äh, ühendanud mitmeid Palestiina ja Iisraeli peresid äh, ühtsesse organisatsiooni, kes üritavad lõpetada konflikti. ning me kõik siin ju loodame, et Gilad Shalit ei, Gilad Shaliti vanemad ei äh, peaks ka kuuluma sellesse organisatsiooni, mis ühendab vanemaid, kes on kaotanud oma lapsed seal konfliktis. Hamas arvab, et äh, eesmärk pühendab abinõu. aga Äh, terrorism ei ole õigustatud. läbirääkimisi pidav organisatsioon ei tohi vange võtta. suur tänu, härra Kašmarek. järgmisena vaba mikrofon. härra Preeda, üks minut. Troia, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mă, să suur tänu, president. minagi ühinen siin kojas inimestega, kes on nii eile kui täna nõudnud Gilad Šalidi kohest vabastamist. samuti avaldan ma kaastunnet tema perele. ma pöörduksin nende poole, kes küsivad endalt, miks meil üldse selline Gilad Šalidi resolutsioon praegu on. ma tuletaksin teile meelde, et varsti möödub neli aastat Gilad Shalidi vangistamisest ja tema vangis hoidmisest äh, vastu, vastu, äh, mis on vastuolus igasugustele rahvusvahelistele normidele ja Genfi konventsioonile. nagu me võime ettegi kujutada, tähendab iga lisavangistuspäev äh, edasisi kannatusi nii Giladile kui tema perele Gilad Shalit on Euroopa kodanik ja ta on Euroopa terrorismi ohver. ja täna terrorismiohvrite päeval on see resolutsioon vägagi ajakohane. suur tänu, kolleeg Breda. järgmisena proua Koomes, üks minut. Thank you, Mr Chairman, I would like to first of all suur tänu, härra president, kõige, kõigepealt tahaksin ma tervitada Gilad Šalgi peret nende jõupingutuste eest, vabastamaks nende poeg. me toetame neid jõupingutusi ja seetõttu koostasime me ka selle res-, resolutsiooni. nagu Goldstone'i raport ütleb, usume meiegi, et Gilad Šaliti peaks pidama sõjavangiks ja tal peaks olema sarnased õigused sama kehtib ka Palestiina laste kohta. me soovime, et kõik need vangid, nii Gilad Shalit kui ka Palestiina mehed ja naised vabastataks. see on ainuke viis saavutamaks seal piirkonnas rahu. ja me soovime, et proua Ashton teeks kõikvõimalikud jõupingutused vabastamaks nii Gilad Shalit kui kõik Palestiina sõjavangid. eriti noored kes peavad äh, kannatama vangistuses. suur tänu. suur tänu, proua Koomes. järgmisena kolleeg Tšernetski. aitäh, härra president. Gilatšeliti äh, juhtumil on ka isiklik külg, see on väga noore inimese tragöödia. ta on sama vana kui minu poeg. see on tragöödia ka tema perekonnale, millel samas on ka poliitiline kontekst. see paneb meid mõistma, et selline mustvalge pilt, mida tihti üritatakse näidata ainult ühepoolsest küljest, see mustvalge video, mis keskendub ainult Palestiina ohvritele, ei ole eriti objektiivne. täna peaksime me nõudma selle noore mehe vabastamist ja tegema seda häälekalt. Need, kes äh, mürske tulistavad, on ka vastutavad selliste juhtumite eest. aitäh! kahjuks ei ole meil väga palju aega, annan siiski sõna ka proua Korholale üheks pooleks minutiks. aitäh! nagu te teate, siis puudutab tänane resolutsioon äärmiselt tundlikku teemat, aga ilmselgelt on tegemist äh, humanitaarresolutsiooniga küsimus ei ole mitte ju ainult poliitiline. mul on väga hea meel, et ähm, me oleme saanud seda juhtumit kaitsta. Äh, see on kriis kõigi konflikti osapoolte jaoks. küsimus puudutab humanitaarõigust ja inimeste inim-, õiguste austamist. suur aitäh! Äh, kokkuvõttes esitatakse seitse resolutsiooni ettepanekut, debatt on lõppenud ja hääletamine leiab aset pärast teisi arutelusid. vabandust, pean siiski lõppsõnaks andma sõna ka härra volinikule. aitäh, härra president, austatud parlamendiliikmed, Gilad Šriti juhtum on Euroopa Liidule suureks mureküsimuseks. minu endine kolleeg, volinik Ferrero Valdner nõudis Shariti vabastamist siinsamas kojas juba viiendal juulil kaks tuhat kuus, vähem kui kaks nädalat pärast äh, tema röövimist Te,. tervel real juhtumitel ka viimasel assotsiatsiooninõukogu äh, kohtumisel äh, Iisraeliga viimases juunis ja ka kahe tuhande üheksanda aasta detsembris on Euroopa Liit järjepidevalt nõudnud, et need, kes on vangistanud härra Šaliti, vabastaksid ta viivitamatult. seetõttu oleme me liitunud Euroopa Parlamendi resolutsiooniga, mis nõuab tema vabastamist. vastavalt äh, paljude inimõiguse organisatsioonide hinnangutele arvame ka meie, et Shaliti äh, äh, vangistamise tingimused on vastuolus rahvusvahelisele humanitaarõigusele. seetõttu nõuame, et tema vangistajad selliseid kohustusi täidaksid ja eriti just lubaksid Punasel Ristil teda külastada lõppkokkuvõttes oleme me kindlad, et äh, äh, vahendustegevus jätkub ja selle lõppeesmärgiks peaks olema Gilatševiti vabastamine. julgustame kõiki jõupingutusi sellel suunal ja avaldame lootust, et need jõupingutusi saadab varsti ka edu. Äh, edastan teie selge sõnumi isiklikult ka oma kolleegile Cathy Ashtonile. loomulikult on meie mõtted koos Šaliti perekonnaga tean, et tema isa on käinud siin kojas sel nädalal ja äh, olen kuulnud, et äh, just praegu istub ta siin koos meiega. tahan talle kinnitada, et meie mõtted ja õpingutused on temaga ja loomulikult kõigi teistega, kes selle pikaajalise konflikti tagajärgede käes kannatavad suur aitäh, härra Potočnik, nüüd on tõesti lõppenud arutelu ja meil on endiselt seitse resolutsiooni ettepanekut, mida me hääletame kõigi arutluste lõpus. järgmine päevakorrapunkt on äh, vägivalla äh, eskaleerumine